ülejäänud tõlkekabiinid otsustanud täna mitte tööd peatada, vaid nagu algselt oli kavandatud töötada, aga täpselt kell kaksteist kolmkümmend lõpetame. jah, me kinnitame teile, et oleme kaksteist kolmkümmend oma tööd lõpetamas ja loodetavasti siis leitakse ka lahendus, mis on vastuvõetav mõlemale poolele ja Te teate, et me hindame kõrgelt teie tööd, te olete meile asendamatud ja sellepärast eh, tahame, et kiiresti konflikt lahendataks. ja me tuleme nüüd hääletuse juurde. me hääletame algatusraportit. tegemist on arvamusega ja teen ettepaneku, et pöördume kohe selle juurde, see on seitsmes päevakorrapunkt, keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul oma algatuslik raport ja Jill Evans oli meie raportöör. soovite sõna? Thank you, Chair, just to um, thank. suur tänu. tahaksin tänada variraportööre, assistente, kõiki assistente, nõunikke, jälgijat Janet sekretäriaadist. me kasutasime ka eksperte juhtide nõud, neid on neli ja tohutu töö on ära tehtud selle algatusraporti kallal kõigi nende kolleegide poolt. me suutsime ka enamuses küsimustes kokkuleppele jõuda, ma arvan, et ähm, ähm, see on väga tähtis teema nii suur tänu, hakkame kohe hääletama ja alustame kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud. ma ei näe, et te käsi tõstate või ei tõsta, teeme veel kord kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE kuusteist poolt, vastu hästi, kontrollime üle viieteistkümnenda. hääletus algas. hääletus lõppes. viieteist häälega kaheksa vastu, vastu võetud. ITRE kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üksteist, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud võime selle üle kontrollida, kompromiss kaksteist hääletus. hääletus lõppes, kolmeteist häälega kümne vastu vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üheksa poolt,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 vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ITRE üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ITRE kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ITRE kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ITRE seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime üle kaheksakümne ühe. hääletus lõppes. kolmteist üheteistkümne vastu, vastu võetud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, sellegi peame üle kontrollima. kuuskümmend neli hääletus algas hääletus lõppes viieteist häälega üheksa vastu vastu võetud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle saja kaheteistkümnenda. hääletus lõppes kaksteist, kaheteist vastu tagasi lükatud. sada kolmteist, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle sada kakskümmend üks. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletus lõppes kolmteist kaheteistkümne vastu, vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt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 muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ITRE E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ehk kolmkümmend kolm, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, kolmkümmend neli, tahate üle kontrollida, olgu nii, hääletus algas hääletus lõppes. kaksteist, kaheteist vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm ja Itre N, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ITRE K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletud,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 vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd on meil lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. kakskümmend kaks poolt, keegi vastu ei olnud, neli jäid erapooletuks ühehäälselt vastu võetud ja õnnitlused raportöörile tuleme eh, nüüd päevakorrapunkti kaheksa juurde, nimelt arvamus, mis käsitleb algatusraportit teemal majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine Euroopa Liidu piirialadel. Eh, kolleeg Zagorakis oli meie eh, poolne raportöör, ta ei ole kohal, siis ma ei palu ka tal midagi öelda ja saame kohe hääletama asuda ja alustame esimese muudatusettepanekuga, kes poolt? vastu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 erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, taga, vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme viiekümne esimese juurde poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu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 geschlossen. hääletus lõppes. kakskümmend neli poolthäält, keegi vastu ei hääletanud, üks jäi erapooletuks, ühehäälselt vastu võetud ja meie õnnitlused raportöörile. ja nüüd tuleme päevakorrapunkti üheksa juurde. see on arvamus, käsitleb algatusraportit teemal üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektid ja arvamuse koostaja oli kolleeg Timeh, tahate te midagi öelda? Well, uh, it's an opportunity for me to thank all who are involved. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes aitasid äh, seda äh, raportit koostada, ma arvan, et me leidsime õige tasakaalu, tahtsime rõhutada kultuurimõõdet, kui me rääkisime kõikide võimaluste kasutamisest, kultuuripärandist, kultuurist ja laiemast kontekstist, eneseväljendusest, meediapluralismist. ma arvan, et me suutsime kõik olulised põhimõtted äh, sellesse raportisse kirja panna, rääkides globaliseerumisest. asume siis hääletama. muudatusettepanek nelikümmend üks, kes poolt? vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm poolt. vabandus, nelikümmend neli hoopis, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, selle ma kontrolliks üle, hääletus algas. hääletus lõppes. kolmteist häält olid vastu, kaksteist poolt, tagasi lükatud. kuuskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et võeti vastu, aga kontrollime üle, hääletus algas. hääletus lõppes. viisteist poolt, üheksa vastu, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu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 selle kontrollime üle. üheksateist hääletus algas. hääletus lõppes. neljateist häälega üheksa vastu, vastu võetud, vabandust. muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu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 erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes, kakskümmend viis poolthäält, keegi vastu ei hääletanud ja erapooletuks ka ei jäänud, nii et ühehäälselt vastu võetud südamlikud õnnitlused. seda nii tihti ei juhtu. So, sind unsere Gäste da? Policy Department B und Kommission. nii, poliitiline osakond B ja komisjon, kas meie külalised on juba kohal? So, bevor wir in Tagesordnungspunkt 10 einsteigen, müssen wir noch enne kui me läheme kümnenda päevakorrapunkti juurde, tuleb veel oodata, kas külalised on tulnud ja kõik on korras, aga kohe jätkame. Can we start? So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kallid kolleegid, saame nüüd minna kümnenda päevakorrapunkti juurde. ja me peame arutelu komisjoniga ja meile tutvustatakse poliitikaosakonna arvamust ka Erasmuse programmi kohta ja nagu te kõik teate, komisjon kolmekümnendal mail kaks tuhat kaheksateist tegi õigusloomelise ettepaneku, mis käsitles Erasmus pluss programmi järgmist põlvkonda. aga komisjoni ettepaneku kohal, kohaselt oli see programm kaotanud plussi oma eh, pealkirjast. kõik panime seda tähele. täna meil toimub esimene mõttevahetus selle ettepaneku üle ja kahes osas toimub meil see arutelu. kõigepealt meie eh, komisjon tellis poliitikaosakonnalt ühe uuringu ja nüüd ma saan siin Amber van der Graafi tervitada. Eh, tema siin esindab Pateat, sõltumatut uurimisüksust ja härra Vroonhoff eh, on samuti kohal valmis küsimustele vastama. ja meile tutvustatakse Rasmus pluss Ähm, uuringut. Nad vaat- ja see teema pakub meile suurt huvi, arvestades, et komisjonilt on nüüd tulnud uue põlvkonna ettepanek ja pealkirjad on siin kaasamine, lihtsustamine ja parlamentaarne kontroll. Need on mõned uuringu äh, olulised aspektid ja ma soovitaks teil lugeda seda uuringut tungivalt ja pärast kohe vahetult kuulame ära komisjoni ettekande nende uuest ettepanekust ja siin ma tervitan äh, äh, Erasmus plussi hariduse äh, ja noorsoo direktori proua Erikson Watershooti. aga kõigepealt kuulame jah, uuringu ära kümme minutit annan teile, seda ei ole küll palju, aga me tahame pärast ka veel arutelu pidada. nii et suur tänu, et tulite ja palun, teil on nüüd sõna. suur aitäh ja tere hommikust kõigile. mina olen Anne-Manda Graaf ma töötan Hollandi teadusuuringute asutuses ja ähm, kultuurikomisjon ning Erasmus, äh, on, Euroopa Parlament on tellinud siis Erasmus plussi uuringu ja me keskendume praegu siis kõige põhilisemale. meil olid kolm eesmärki, me tahtsime Erasmus plussi tulemusi analüüsida Euroopa Liidu tasandi, liikmesriigi tasandi tulemusi ja äh, analüüsida siis programmi koostamist. teine äh, eesmärk oli otsuse tegemise protsessi läbivaatamine ja vaatasime, kuidas äh, see mõjutab programmi rakendamist ning kolmas eesmärk, järgmise põlvkonna soovitused siin peaks lisama selle, et Ähm, me tahtsime kasutada ka komisjoni hindamist oma uurimuse koostamisel. nüüd ähm, me viisime läbi äh, intervjuusid nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil, uurisime kirjandust ja järeldus oli see, et Erasmus pluss toimib hästi, sellel on tohutu lisaväärtus nii liikmesriikidele kui erinevatele sis-, äh, sidusrühmadele Äh, nõudlus on väga suur, äh, eelarve kasutus on sada protsenti, äh, kõik kasutatakse ära ja tegelikult peab ütlema, et ressursse ei ole piisavalt, et vastata kõikide nõudmistele. nüüd Erasmus pluss peaks kuidagi püüdma selle poole, et rohkem nõudlust rakendada. nüüd äh, mõtlesime, kuidas äh, võiks see uus Erasmus pluss välja näha. Äh, uus programmi disain äh, sisaldab kolme meedet, täiendavaid tegevusi ja hõlmab erinevaid teemasid, nüüd kaasamine, puuded, sektoriline koostöö, ähm, orientatsioon tulemustele, kõik need on väga olulised teemad ja eh, nende, nendes valdkondades on võimalik veel midagi paremaks muuta. edasi, nagu me ütlesime, eh, te kõik teate, milline, milline oli Euroopa Komisjoni keskpika eh, perioodi hindamine ja parlament analüüsis seda samuti meie. muidugi nõustume põhijäreldustega selles hindamises äh, ning ähm, põhijäreldused on kindlasti teile tuttavad, näiteks äh, kuidas äh, kõige suuremate väljakutsetega gruppideni jõuda, kuidas rakendada, rakendusprotsess on keeruline, halduskoormus on suur, administratiivnõudmised keerulised äh, ja tegelikult peab ütlema, et äh, õpitulemuste täiendamine ja parendamine, et see pole päris selge, kuidas see programm mõjutab just õppimistulemusi. nüüd äh, praeguses uuringus kõike ei ole põhjalikult käsitletud, see vahehindamine oli palju põhjalikum, et Euroopa Liidu pro-, projektide ja Erasmuse eesmärgid peavad olema paremini koordineeritud, Euro-, Erasmus pluss eesmärgid on üldisemad, tähtis on, et programm vastaks ka liikmesriikide ja regioonide nõudmistele ja vajadustele koostöö, just liikmesriikide vaheline koostöö, partnerlus, see peaks olema innovatsioon, uuenduslik lähenemine, seda peaks soodustama. see, see ei ole sugugi puuduv element, aga seda tuleks tugevdada. vahindamises äh, toodi välja ka teatud nõrgused, tuleks toetada erinevaid Erasmus pluss eesmärke ja ähm, mitmeid prioriteete ja siis on veel äh, vaja järele mõelda põhjalikumalt selle üle näiteks, et äh, süsteemi tasandi mõju on väga fragmenteeritud, Jean Monnet stipendiumi kasutamine ei ole veel, veel läbi mõeldud, keskendutakse ainult kõrgharidusele ning järelevalve või seire on puudulik. nagu me alguses ütlesime, me soovisime alguses juba alus, arutada, kuidas toimib otsuse tegemine Erasmus plussis ja äh, tuli välja, et delegeeritud akte kasutatakse väga vähe siiani. nüüd äh, kasutatakse aastaprogramme, need mõjutavad rakendamist, eriti just äh, läbivaatamist delegeeritud akte ei kasutata Erasmus plussi rakendamiseks. komisjon töötab ise programmid välja, programmikomitee tegeleb sellega eelarve mm, jaotatakse mm, siis liikmesriikide agentuuride vahel vastavalt sellele, milline on programm, programmi ajakava. Pro-, tooterakendus ei ole veel täielik vastavalt programmile ning kui me vaatame nüüd et aastakavasid ja kuidas neid on rakendatud siiani, üldine rakendamine on olnud väga hea. aga jällegi komisjoni ametnikud ning liikmesriikide mm, ametnikud, kellega me rääkisime, ütlesid mõlemad, et töö, töösuhted on väga head olnud ehm, liikmesriikide vajadusi arvestatakse suurel määral, aga Euroopa Liidu eh, otsuse tegemisprotsessis jäi küsimärk delegeeritud ja rakendusaktide kasutamisele, see, see ei tule praktikas selgelt välja. delegeeritud aktid eh, tegelikult puudutavad seadusandjaid ja rakendusaktid eh, kaasavad just programmikomiteed ja on mõeldud selleks, et programmi ühtselt ellu viia liikmesriikides. nüüd Pole selge, miks eelistatakse ühte otsuse tegemisprotsessi teisele peab ütlema, et li-, aasta prioriteedid äh, pannakse paika pigem poliitilisel tasandil, need on strateegilised otsused, aga äh, neid võiks palju, äh, palju rohkem määrata just delegeeritud ja rakendusaktide kaudu muidugi otsuse tegemise viis äh, ja protseduur, nende paikapanek on väga keeruline kõik. Äh, meil on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, otsus selle kohta, rakendusakt tundub olema siiski Erasmus plussi rakendamiseks kõige sobivam vahend, vastab äh, ka aastaprogrammide või aastakavade koostamise vajadustele, aga noh, seda tuleb veel arutada. siis me oleme järeldused ja soovitused koostanud Erasmus plussi tulemuste järgi. kõigepealt defineerida täpselt, millised programmi aspektid jäävad delegeeritud aktide alla, millised kuuluvad rakendusakti alla, kõik sõltub alusaktist, see aitab aitab vältida, kuidas, vältida vaidlusi, millist menetlust kasutada. edasi tuleb äh, arutada, milline roll on äh, aasta tööprogrammidel, kuidas nende üle otsustada kõige paremal viisil ning need äh, põhijäreldused ja soovitused meie arvates olid siis, nagu ma ütlesin juba, Erasmus pluss toimib hästi sellel on kõikide sidusrühmade jaoks kõrge lisaväärtus ja uus programmikujundus on nähtavamaks muutnud selle, lihtsustanud programmeerimist, tõhustanud koostööd, tõhusust, ähm, orientatsiooni, suuna määramist, ähm, see on kõik väga kasulik. edasi äh, me äh, toetame enamusi järel, enamust järeldustest, äh, mis tegi komisjon oma vähendamises aga me oleme natukene ka erinevatele järeldustele jõudnud, nimelt äh, esimene samm oleks muidugi Euroopa Parlamendi jaoks äh, läbi mõelda, millised on põhiprioriteedid Erasmus plussis, äh, see on muidugi väga lai programm, aga ressursid on piiratud, äh, seega tuleb väga täpselt äh, oma suundi valida. me oleme soovinud kaasamist suurendada, ligipääsetavamaks muutma selle, see peaks olema põhitegevus kahe põhine see suundumus tuleb vähendada ka äh, Äh, avald-, avalduste esitamise või taotluste esitamise etapis keerukust ähm, ja usun, et sellega on võimalik tegeleda. meie äh, järeldused on muidugi detailsemalt kõik kirjas meie aruandes, suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, proua Van de Graaf, et tutvustasite seda uuringut. jah, siin on häid mõtteid, millele tuleb tähelepanu pöörata seoses programmiga ja suur tänu kõigi ettepanekute eest, mis te meile tegite. ja võib-olla tõesti üritame neid asju veel paremaks muuta uues programmis ja näiteks suhe delegeeritud ja rakendusaktide vahel on üks selline teema kus meie siin parlamendis võiksime olukorda parandada, kui kõneks on poliitilised otsustused. jah, rakendusaktide puhul öö, äh, ei ole tegemist ainult puhttehniliste küsimustega, vaid ka prioriteete otsustatakse ja seda siis tehakse ilma Euroopa Parlamendi osaluseta. suur tänu, et sellele tähelepanu juhtisite nüüd, et võimalikult tõhusalt töötada, ma arvan, et meil oleks mõttekas anda kohe proua Ericssonile sõna, et tutvustamaks seda uut ettepanekut ja siis arutame mõlemad teemad koos. Te kindlasti juba heitsite pilgu sellesse programmi. ja me e, rõõmuga märkasime, et summad on kasvanud, aga mitte selles küll mahus, nagu parlament nõudis meie oma resolutsiooniga siin parlamendis, kui käsitlesime uut MFF-i, nõudsime, et vähemasti kolmekordistataks äh, toetussummasid. komisjon on nüüd kahekordistamise välja pakkunud. ja kui nüüd arvutada, siis tulemus ei ole mitte kahe äh, kordistamine, vaid kakskümmend kuus miljardit. Äh, ja see ei ole kahekordistamine, nii et me ei saa päris rahul olla. ja Erasmuse ettepanek näitab ka, et eesmärgid on tublisti laienenud, mida kõik Erasmus peab ühelt poolt saavutama ja samas teiselt poolt programm on muutunud suuresti hägusamaks ja parlament peab nüüd küsimuse esitama, et kui palju nüüd parlament tahab vabad käed anda komisjonile, millise paindlikkuse ette näha komisjonile, aga ma arvan, et me peame seda veel arutama ja konkreetsemalt formuleerida äh, ettepanekud, äh, et see on tõesti ka meie prioriteet et paremini eh, kodanikke informeerida, sest praegu on kõik väga üldsõnaline. ja nii palju siis eh, minu poolt märkustena. nüüd proua Erikson, teil on kümme minutit tutvustamaks seda, et mis nüüd on muutunud uues programmis, miks on muutunud ja tegemist on mitte revolutsiooni, vaid evolutsiooniga ja see on õige. aga siis täpsemalt rääkige meile, milliseid samme te kaalusite komisjoniga ja pärast seda peame maha põhjaliku arutelu. me oleme kõvasti aega selleks ette näinud. nüüd proua Erikson. Thank you very much. suur aitäh teile Eh, lugupeetud eh, saadikud, hea, mul on väga hea meel eh, teile esitleda uut Rasmuse ettepanekut, mille võttis vastu komisjon kolmekümnendal mail. nagu te ilmselt kuulsite, volinikud praeguses poliitilises kontekstis on väga tore esitleda sellist ettepanekut, mis räägib noorsoo- ja haridusküsimusest ja viies avalikku arutellu ning meie Äh, äh, üldises agendas peaks äh, neil teemadel olema alati oluline koht. ma tahaksin veel hilinenult tänada teiepoolse panuse eest, selle eest, et te aitasite meil ka tähistada Erasmus, Erasmuse kolmekümnendat sünnipäeva möödunud aastal. see, et meil oli võimalik sellel üritusel osaleda kolmekümnendal juunil möödunud aastal oli tõesti suur samm edasi ning see aitas äh, seda programmi nähtavamaks muuta ning äh, äh arvan, et selle tõttu oli meil võimalik ka ambitsioonikas ettepanek koostada, aitäh! nagu te teate, ajastus on väga hea, äh, te teate, see eh, eh, nagu te teate, meil on äärmiselt ambitsioonikad ettepanekud Euroopa haridusala eh, kohta ning meil on ka hiljutine noorsoostrateegia ning need ambitsioonid, nende osas oleme üritanud need ka programmi ettepanekutesse sisse viia. seega on hea meeles pidada seda, et tegemist on eh, eh, pioneerprogrammiga, ma alati rõhutan seda, kui ma eh, arve esitan, on esitatud mitmeid mõju-uuringuid Erasmuse kohta näiteks kaks olulist näidet, ühest küljest äh, kasu nende jaoks, kes on eksperimentides osalenud, äh, see lihtsustab nende astumist tööturule. kui vaatate kõrgharidussüsteemis õppivaid äh, õpilasi, siis nad leiavad enamasti juba aasta pärast ülikooli lõpetamist endale töökoha ning ka kutseharidussüsteemis õppijatel on samuti lihtsam leida endale töökoht ning nende palk on kakskümmend viis protsenti kõrgem kui teistel, kellel selliseid võimalusi ei ole. teine küsimus äh, teiselt poolt puudutab äh, seda, kuidas Euroopat ühendatakse. kaheksakümmend kolm protsenti neist, kes on Erasmuse programmides äh, osalenud, tunnevad ennast rohkem eurooplastena ning samalaegselt üheksakümmend neli protsenti neist ka kinnitab, et nad on muutunud sallivamaks. see on äh, suurepärane äh, näide mõjust, äh, samuti muudab see ka institutsioone rahvusvahelisemaks. ning nüüd räägime ettepanekust, siis nagu te teate, on ettepanekud väga põhjalikult ette valmistatud, see on toimunud juba üle aasta ning oleme üritanud äh, Eh, oleme üritanud ettepanek, eh, eh, ettepanekut ette valmistades kaasata kõiki neid, kellel on panus Erasmus programmiga Euroopa Parlamendi taotlejaid, erinevaid huvigruppe. seega see sisaldab mitmesuguseid erinevaid elemente, mida oleme uurinud ka seda komisjoniga Eh, oleme saanud miljon vastust erinevatele konsultatsioonidele, see on üsnagi silmapaistev eh, tulemus. ning pean ütlema ka seda, et meie eh, kokkuvõtted on üsnagi kooskõlas selle uurimusega, mille juurde me hiljem tuleme tagasi. meid toetatakse, toetatakse jätkuvus et Äh, see olemasolev äh, jääks tulevastesse programmidesse alles, et äh, Rasmus hõlmaks mitmeid erinevaid programme, mis alguses oli raske, kuid mitme, nüüd paariaastase rakendamise järel näeme, et sellel on tugev toetus, toet-, soovitakse stabiilsust ja jätkuvust. niisiis evolutsioon on ja jätkuvus on väga olulised kõigi jaoks üritame seega jätkata sarnase ülesehituse ning eh, ka eh, ulatusega, samuti üritame säilitada ka rakendusmudelit, mille oleme juba eh, läbi proovinud, see toimu-, tundub olevat tõhus ja toimiv. mis puudutab nüüd ülesehitust, siis näeme et toetatakse kolm põhi, kolme põhitegevuse rääkimast, need on lihtsasti mõistetavad ning neil on spetsiifilised eesmärgid, neil on ka omavahelised seosed olemas, näiteks õppimismobiilsus küsimustes ning koostöö küsimustes erinevate institutsioonide vahel ja samuti ka Eh, samuti ka eh, poliitika arengut toetus, eh, see, et seda ei soovi me muuta, mis puudutab nüüd programmi ulatust, siis oleme rõhutanud veel kord ja isegi veelgi rohkem, et meil on, peab eelkõige rõhutama elukestva õppe võimalust, näeme seda kõikjal erinevatesse sektoritesse, elukestev õpe on oluline kõigis valdkondades, igas kontekstis ning äh, Äh, sama peab ütlema ka kõigi muude sektorite kohta, meil oli äh, uskus, äh, usk, usume kindlalt sektori ülesesse koostöösse, saame seda paremini teha, kuid näeme, et see positiivselt on mõjutanud programmi, see mõjutab positiivselt näiteks noorsooorganisatsioonide koostööd teistega. seega haridus, koolitussektorites Eh, ning eh, kutseõppe eh, kombineerimised, samuti eelkõige põhiliselt noortele suunatud peatükk, see puudutab ka mitteametlikku õppimist, sporti. see võib samuti väga edukaks osutuda, me katsetasime seda Erasmus plussi raames. kuid sport on samuti näidanud oma väärtust ning sellel on ka väga tugevad sidemed noorsoosektorite ja mõtmete kaasavate tegevustega ning olemasolev kontseptsioon tugeva äh, Erasmus riikide osaluse kohta soovime seda säilitada. soovime samas ka äh, partnerriikide dimensiooni säilitada, kus äh, programmi ulatus on laiem ning seda soovime siis tugevdada mis puudutab nüüd eelarvet, siis arvan, et meil on äh, häid uudiseid. eelarve kahekordistamine on suurepärane, sest äh, näeme, et selle programmiga seoses on nõudlus äh, väga suur, millele ei ole täiel määral võimalik vastata. oleksime loomulikult soovinud ka suuremat eelarvet. praegune tulemus on üsnagi hea. teame ühtlasi et meil on kõrged ootused, toetame inimeste õppemobiilsust, oleme üritanud kohaldada ka erinevaid formaate, et toetada rohkem noori ning e, üritanud teha ka kaasavamaid programme, seega saab, võiksime saada äh, kasutajate arvu kolmekordistada, selgitan kiiresti, kuidas see võimalik on. see võib äh, sellise mustkunstniku trikina tunduda, seda see ei ole. põhimõtteliselt see tähendab seda, et me üritame äh, kasutada noorsoo formaati, mitmesuguseid paindlikke formaate mida vajatakse ja mida oodatakse, et võimalused oleks paindlikumad, et, et igat tüüpi õppijatele eh, kohalduda ning eh, see puudutab eh, ka võimalust kombineerida füüsilisi ja virtuaalseid elemente, vähendades keskmiseid kulusid, tegemist on lihtsalt matemaatilise tehtega ning äh, kokkuvõttes võib arvata, et see võib anda võimaluse eh, kolm korda rohkematele inimestele, aga nagu ma ütlesin, tegemist on matemaatilise tehtega, eh, mis tähendaks siis seda, et programm muutub kaasamaks, mitte vastupidi. mis eh, puudutab sektoreid, siis eelarve kahekordistamisega kõik sektorid suurenevad, see on samuti väga tugev sõnum ning viimase punktina ma sooviksin äh, et öelda, et eh, programm areneb edasi, oleme näinud, et eh, programm peab muutuma kaasavamaks, peab jõudma ka väiksemate võimalustega eh, taotlejateni ning see peab muutuma kaasavamaks, see on ka teiepoolsetes soovitustes kirjas olnud. näiteks oleme erine-, uue partnerlusformaadiga äh, jõudnud äh, algust teha, see puudutab väikeorganisatsioone nagu koole äh, ning noorsooorganisatsioone lihtsamat ligipääsu neile võimaldada ja samuti kaasavaid aspekte arvesse võtta äh, ning üks olulisemaid aspekte on see, et peame survestama rohkem sektorit, kus kriitiline mass on väiksem, ehk siis ulatada kaugemale kui kõrgharidus, oleme välja pakkunud suurema eelarve eh, eh, kooliõpilaste vahetustesse ning eh, ka koolitusprogrammidesse. oleme välja töötanud mitmesugused paindlikud formaadid, mis võimaldavad ka vähemate võimalustega õppijatel programmides osaleda. ma sooviksin mainida ka seda, et üritame välja töötada uute potentsiaalidega programmid, suurendades eh, eh, teadlikkust Euroopa Liidu identiteedi kohta erinevate tegevuste läbi, näiteks eh, kui vaadata noorsoo peatüki, mis on endiselt väga tugev. isegi kui noorsoo, vabatahtlik noorsoo organisatsioon on selle osa see, meil on ka uued äh, tegevused, mis äh, on seotud noorsoo osalusega. oleme veendunud selles, et äh, see mõjutab positiivselt Euroopa identiteedi ja teadlikkust, samuti näide sellest, kuidas soovime toetuda Erasmus plussi vilistlaste tegevusele, üliõpilastele, praktikantidele pärast seda, kui nad on äh, tagasi läinud, see soodustaks võrgustike ülesehitamist ja nii edasi ja lõpetuseks eh, samuti oluline, mainisite lihtsustamist, tahaksin loomulikult seda rõhutada. see on eh, väga oluline prioriteet selles programmis, et eh, olla veelgi ambitsioonikamad tulevikus, meil on vaja veel kord vaadata üle Eh, programmide ülesehituse, eh, kuidas partnerlusi luuakse, soovime eh, paremat IT-tehnikat, integreeritumat süsteeme ja meil on vaja ka üle vaadata ka taotlusmenetlusi, administratiivseid menetlusi, et vähendada nõutavat info hulka. loomulikult vastavalt finantsmääruse paika, poolt paika pandud piirangutele, aga igatahes äh, soovime tugevalt äh, lihtsustamist. ning mis puudutab sünergiat, äh, siis see on oluline. me ei tegutse isoleeritud, meil on tugevad sidemed teiste Euroopa Liidu programmidega ning meil on mõningad äh, Eh, mõningad eh, mõtted selle kohta, kuidas ESF Plussiga rohkem koostööd teha, kuidas paremini kasutada eh, fonde ja toetada Erasmus Plussi edukamaid projekte. nii et põhimõtteliselt olen valmis vastama nüüd küsimustele, ma ei taha rohkem teie aega raisata, aga loodetavasti annab see teile väikse ülevaate sellest, mida uus ettepanek endast sisaldab. ja, vielen, vielen herzlichen Dank. suur tänu jah, osalejate arvu kolmekordistumine ja e, toetussummade kahekordistumine, kuidas see sujub, see tõesti tundub sellise trikina. tähtis on, et lõpuks ei juhtuks nii, et need, kellel on raha, saavad reisida ja need, kel raha ei ole, ei saa, jäävad koju ja reisivad virtuaalselt. selliseid sõnumeid me küll saata ei taha kõigepealt äh, saavad sõna raportöör ja variraportöör meilt. ja teeme jälle nii, nagu me oleme juba alati teinud pingpongi menetluse korras. kõigepealt viis minutit meie vari, meie raportöör. Hvala lepa, spoštovana predsedujoča, gospa Kammervert, dragi poročevalci v senci. suur tänu. suur kõigepealt ma tahan tänada eh, selle eest, et eh, mind määrasite raportööriks Erasmuse programmi küsimuses, ütleb härra Sveer. kolmeteistkümnendal, kolmekümnendal mail tuli komisjonilt ettepanek, mis nägi ette kahekordist kasutada summasid Erasmusele järgmises MFF-is, aga meil jah, on Brexit ja ühtekuuluvusvahendite hulk väheneb järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ja seda silmas pidades peame ikkagi rõõmustama eh, vahendite kahekordistamise üle, see on edu. jah, viisteist miljardit on praegu summa komisjoni ettepaneku kohaselt eh, tulevikus kolmkümmend miljardit, aga peab arvestama ka inflatsiooniga ju. ja samas on meil uusi algatusi, mida tuleb rahastada, nagu näiteks Euroopa Ülikool, eh, samuti Oiva keskused, eh, mitmesugused algatused nagu Discovery EU ja teised, mis tähendab, et reaalväljenduses saab see summa olema oluliselt väiksem. nüüd kultuurikomisjoni ja Euroopa Parlamendi prioriteediks on, et me jääksime eh, kindlaks sellele, mida me oleme juba nõudnud MFF menetluse raames nimelt kolmekordistada Erasmuse toetussummasid. tegemist on väga tähtsa ülesandega Euroopale. siin on ju kõneks haridus, koolitus ja teised eh, aspektid. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku ja sellest juba räägiti, et et eh, järgmine programm kannab nimetust Erasmus ja mitte Erasmus pluss. jah. Eh, mul on hea meel samas, et põhimõttelist ülesehitust komisjon ei taha muuta. endiselt jäävad kolm peamist ülesannet, liikuvus, koostöö organisatsioonide vahel ja hariduspoliitika areng. aga nagu öeldud, on terve rida uusi algatusi ja ma usun, et eh, kindlasti eh, kähku muutuvad nad populaarseks ja meil tuleb palju ära teha meie kultuuripärandi nimel ja kultuurilise mitmekesisuse hüvanguks näiteks projekt Discovery EU on üks uus algatus ja ma tervitan, et lisaks sellele on veel kaks algatust, Euroopa ülikoolid ja Oiva keskused. ja nende keskuste kaudu edendatakse kutsekvalifikatsiooni. viimasel kahel aastal on see olnud väga aktuaalne teema Euroopa Liidu tasandil Euroopa Komisjon tahab rahalisi vahendeid nüüd kahekordistada ja ka, äh, kolmekordistada osaliste arvu. aga tähtis ei ole äh, mitte ainult kaasata rohkem äh, kõrgkoolide õppureid, vaid ka õpipoisse, kes on omandamas ametit, samuti õpetajaid või spordi treenereid ja täiskasvanuid samuti. ja Euroopa Komisjon oma dokumendis ei viita parlamentaarse kontrolli rollile, aga samas on see väga tähtis aspekt. tähtis on hinnata programme ja ma usun, et Euroopa Komisjon leiab lahenduse, kuidas kõige paremini kaasata ka Euroopa Parlament eh, sellesse programmi. igatahes suur tänu, mm, et olete valmis, komisjon, ka parandama veel ja korrigeerima programme, et seda paremaks muuta. terve valdkondi peab äh, lihtsustuma, jah, vahendite suurendamine ja meile viidati siin, et juba terve rida samme on astutud näiteks lihtsustamise vallas, aga see ei ole meie silmis veel piisav. nii et loodan, et sellega tegeldakse edasi ja e, tähtis on, et e, kiiresti lepitaks kokku kokku uues mitmeaastases eelarveraamistikus ja eelarves kaks tuhat üheksateist, sest vastasel korral eh, eh, uue finantsraamistiku esimesel aastal võib tekkida viivitusi ja tõrkeid. igatahes meie parlamendis oleme igati kaasa aitamas, et protsessi kiirendada. ma tahan tänada variraportööre kogu kultuurikomisjoni eduka töö eest suur tänu, ma ei tea, kas soovite reageerida kohe või kuulame veel teisi vahepeal. kui on konkreetsed küsimused, palun kas ekspertidele või komisjonile, siis palun selgelt formuleerige need oma sõnavõtus, sest esialgu jah, tundub, et tegemist on pigem avalduste ja arvamuste esitamisega lõpetuseks me anname ka veel sõna meie külalistele. nüüd kolleeg Libatška, paluks mitte üle kolme minuti. suur tänu. see, et e, Erasmuse programm on kõige nähtavam ja tunnustatum programm on midagi, mis on meile kõigile selgeks saanud ja meil on selle üle suur heameel. ja teiegi rõhutasite seda, et nüüd on summad kahekordistunud. aga kui me tahame e, jah, e, kahekordsete vahenditega täita ülesandeid, mis on mitmekordistunud, siis lõpptulemusena selgub, et ikkagi on vajaka vajaka vahendeid, kolm korda rohkem osalisi, suurepärane Euroopa haridusruum, jah, suurepärane Euroopa ülikoolide võrgustik, jälle uus ettepanek. jah, õpetajad, liikuvus Euroopas. Need on kõik suured ülesanded, nii et mõelgem selle peale, kas see äh, kahekordne toetussummade hulk eh, ikka on piisav kõigi nende paljude ülesannete täitmiseks. jah, on vaja suurendada rahalisi vahendeid. ja me oleme iga kord mures olnud, kui eh, läbi vaadatakse programme, et eh, programmide rahastamisel on vajakajäämisi kas te kavatsete samasuguseid eh, tingimusi kohaldada nagu Horisondi puhul? et eh, ikkagi leida täiendavad vahendid nendele projektide katteks, mida esimese vooru läbivaatamisel ei õnnestunud eh, rahastada ja näiteks kuidas optimeerida rahaliste vahendite kasutamist. kas on kavas optimeerida grantide summasid ja kohar-, korrigeerida kulusid vastuvõtvate riikide jaoks. ja öö, olete ehk ka mõelnud liikmesriikide vastavate ametiasutuste toetamiseks. ja Discovery Euro Europe algatus. jah, meie peamine ülesanne on inimesi ühendada, aga lihtsalt pileti pihku pistmine ei tähenda seda, et ikkagi saab külastada teisi paiku Euroopas, sest see on kulukas. ja parem koostöö Euroopa Sotsiaalfondiga, palun peatuge ka sellel. ning eh, kui kõneks on eh, sünergia Erasmuse ja Horisondi vahel, palun rääkige sellest. soovite eh, kommenteerida? palun tehke seda lühidalt. Or I take all the questions. Anyway, I would like to uh.... aitäh, ma sooviksin juba vastata ning äh, hmm. äh, võttes arvesse eelarve kasvu, siis me oleme loomulikult selle peale mõelnud äh, ning teame, et kui suure pettumusega eelarve puudus on seotud mõningate sektorite jaoks ning ähm, näeme, millised on võtmetegevused ja näeme milline on kasv erinevate sektorite jaoks. see loomulikult äh, parandab olukorda, me ei saja protsendini ei jõua kunagi, selleks on eelarve piiratud, aga äh, ning äh, -huh. arvan, et see on äärmiselt äh, oluline sõnum ning äh, mis puudutab äh, sidemeid teisi, teiste programmidega, äh, praegune ESF pluss, mis on paralleelselt laua peal, siis oleme teinud tihedat koostööd kolleegidega tööhõive TV direktoraadis. ning äh, ja meil on võimalusi veel projekte välja töötada, mis ei olnud Erasmuses täiesti edukad, meil, et neil oleks võimalus äh, jätkata äh, ja teisest küljest on nagu äärmiselt äh, häid innovaatilisi projekte olemas, millel on tugevad head tavad Eh, kuid arvame, et ESF pluss võib eh, seda olukorda ja selliste mõtetega me praegu eh, tegeleme ning me üritame fonde edasi arendada, eriti kui on olemas programme, mis on olulised mõne riigi või piirkonna jaoks, mis on olulised mingisuguse sihtrühma jaoks, peaks olema võimalus suurendada Erasmuse stipendiumi SF Plussi läbi, peame mõtlema muidugi selle peale, kuidas see võiks eh, toimida, aga üldiselt eh, oleme eh, ettepaneku kahe programmi kohta juba ette valmistanud, sellel on ka sidemed Euroopa Horisondi programmiga ning loodetavasti on seda võimalik äh, selle läbi finantseerida nüüd, mis puudutab äh, stipendiume. Äh, see on ka oluline temaatika, peame uurima seda olukorda, peame üritama sellest põhjalikult aru saada Eh, loomulikult stipendiumite osa eh, peab eh, olema kooskõlas kulude reaalsusega, see tähendab seda, et peame tõsiselt üle vaatama stipendiumisüsteemid ja sisse viima vajalikud muudatused Äh, muidugi võttes arvesse lisa äh, äh, stipendiumid vaesematele, vähemalt, väiksemate võimalustega õpilastele ja ka see peaks tähendama siis seda, et kogu süsteemi vaadatakse üle. suur tänu. Ähm, nüüd kolleeg Šimenes, kolm minutit. Sí. Uh, bueno, muchas gracias. Suur aitäh teie äh, uuringu esitluse eest. mul on paar küsimust, mis äh, on seotud praeguse aruteluga. olen alati mõelnud, et äh, Erasmuse programm on parim Euroopas, ta on teinud tohutult palju selle nimel, et, et tekitaks tunne, tekiks tunne, et Euroopa on meie kõigi kodu ning rääkisime sellest noortega ka kohtumisel ning äh, minu jaoks on äärmiselt äh, oluline see, millised võimalused on äh, teha koostööd assotsieerinud riikidega, mina olen Magrebi riikide delegatsiooni liige ning kõik see, mida me võim, saaks teha Põhja-Aafrika riikide aitamiseks, näiteks Tuneesiaga koostöö tegemiseks oleks äärmiselt positiivne, ma tahaksin äh, millised vahendid ja võimalused meil selleks on ning veel üks küsimus äh, puudutab äh, seda, tahaksin natuke ka kaevelda, sest meil on muidugi finantseerimisküsimustega ei ole eriti rahul, aga ma tahaksin, et te räägiks eh, Suurbritannia ja Erasmuse tulevastest suhetest, eh, sest eh, nagu te teate, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kakskümmend seitse tuhat Euroopa üliõpilast kasutas seda võimalust ning äh, viisteist tuhat Suurbritannia üliõpilast osales selles programmis. kas on juba mõeldud midagi sellest, äh, mis äh, saab neist õpilastest kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta märtsist? ning veel üks küsimus, võttes arvesse, et aina rohkem Euroopa üliõpilasi soovib tegeleda ähm, reaalainetega õppida reaalaineid ülikoolis, mis on väga hea, see muudab nad konkurentsivõimelisemaks äh, see aitab edasi arendada Euroopa teadust, mis, sest teadus kokkuvõttes peaaegu ju lausa sündis Euroopas. milliseid meetmeid on komisjon kasutusele võtnud, et toetada eh, koostöö tugevdamist eh, teadus, tehnoloogia, matemaatika, inseneriteaduste valdkonnas, mida oskate selle kohta öelda, aitäh! soovite kohe vastata, palun? okei okay,, thank you uh,. Yes, many good suur tänu, meil on väga äh,, väga häid märkusi jälle tehtud. ma püüan nüüd siis äh, neid kommenteerida. rahvusvahelised küsimused, Ühendkuningriik ja teadus, äh, reaalained. tõesti, rahvusvahelistes suhetes on meil äh, häid tulemusi saavutatud äh, koostöös naaberriikidega, eelkõige Euroopa Liidu naabruses ja hea koostöö on toimunud noortega noorsoosektoris ja kõrghariduse vallas ja me tahaksime nüüd kutseõppe valdkonnas samuti koostööd laiendada ja me oleme näinud, et meie partnerid soovivad seda. nüüd Erasmus programm iseenesest ei võimalda kõike, mida me soovime teha. Erasmus kaks oli suunatud eelkõige Euroopa Liidu sisestele eesmärkidele, me peame nüüd mõtlema sellele, mida äh, välistegevuse instrument võimaldab, näiteks võimekuse suurendamine meie partnerriikides on väga tähtis. kasutame siis äh, Äh, välissuhtluse rahastamisvahendit ja nagu me ütlesime, Erasmus plussi ja äh, välissuhtluse eesmärkide programme, et neid on võimalik kombineerida, vaatame, mida tulevikus saab teha. edasi, Ühendkuningriigi küsimus selles küsimuses ma ei, mul ei ole lihtsalt äh, mingit informatsiooni, ma ei tea ma ei saa teile midagi siin öelda, kõik sõltub kokkuleppe tingimustest ja sellest, millises, millise staatuse saab Ühendkuningriik peale Euroopa Liidust lahkumist. me ei tea, lihtsalt, ma pean niimoodi vastama. nüüd teaduskarjäär ja Euroopa teadus. tõesti, ma ei rääkinud sellest, meil on äh, toimunud uued arengud ja tahaksime äh, soodustada äh, tulevikus sektori, strateegiliste sektorite vahelist liikumist. meil on siin äh, äh, nii-öelda STEM äh, valdkond ja kliimauuringute valdkond ja kõik need valdkonnad, mis on paljutõotavad tulevikus ja mis on perspektiivsed, nende vahel tuleb liikuvust suurendada ja eriti just kõrghariduse valdkonnas, aga mitte ainult loomulikult tänan. ma tänan. kolleeg Evans, kolm minutit. Um, and... suur tänu ja aitäh väga huvitava positiivse sõnavõtu eest. kõigepealt tahaksin äh, korrata neid samu kommentaare, mille tegid kolleegid, need puudutavad rahastamist. muidugi soovisime me kolmekordistada ressursse ja tahaksin viidata sellele, ehm, et Ühendkuningriik tõesti lahkub Euroopa Liidust ja te ei tea, mis toimub, aga mm, Walesi valitsus on küll ehm, näidanud üles kindlat soovi jätkuvalt osaleda Erasmuses. ja äh, olenemata sellest, mis, millised on äh, siis äh, Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu läbirääkimiste tulemused, soovib Wales jätkuvalt osaleda programmis. see on just noori kujundav programm ja seetõttu on tal oluline tähtsus just Äh, koostööplaanis ja ma usun, et seda on võimalik parendada. tahaksin kahest konkreetsest asjast ka rääkida. kõigepealt küsimus õppelaenu garantiifondi kohta. proua Ande Graaf äh, ütles, et see ei toimi päris hästi, nii hästi, kui oleks soovitud. ei ole selliseid tulemusi saadud, nagu soovitud. tahaksin teada, mil põh-, mis põhjusel. teiseks meie Walesi kogemuse põhjal ja minu äh, ülikooli kogemuse põhjal võin öelda, et üliõpilased, äh, need, kes soovivad Erasmuses osaleda, on enamasti äh, Äh, keeleõppijad, äh, filoloogid ja ka, sellepärast küsiksin, kas siis tõesti keele küsimus on nagu takistuseks osalemisel Erasmuses ja kas seda on uuritud ja kas on ka pakutud mingeid lahendusi? tänan. ma tänan, kõigepealt saab sõna proua Van de Graaf ja öelda, et mis on siis põhjuseks, miks to-, tudengite laenuinstrument ei toimu nii, nagu me tahtnuks. And thank you for your question as well. suur aitäh ja aitäh nende küsimuste eest. nüüd õppelaenu garantiifond garantiirahastu, tõesti, nagu ma ütlesin, et tulemused ei ole niisugused, nagu me lootsime. viis panka on ühinenud selle programmiga ja kõik sõltub sellest, kui palju organisatsioone pakub oma, oma tuge ja neid ei ole eriti palju. nüüd tuleks motiveerida erinevaid panku ja organisatsioone toetama programmi enamus riikidel on oma mingisugune finantseerimissüsteem olemas ja nüüd eh, täht-, sellega on seotud ka eh, see üldine teadlikkuse eh, küsimus. Eh, lihtsalt paljud ei tea, et selline programm on olemas või et on võimalus kasutada stipendiume või õppelaenu ja et on olemas teatud institutsioonid, institutsioonid ei tea, et on võimalus osaleda ja seetõttu oleks vaja uurida ka kasusaajate või osalejate poolt äh, Äh, uurida, mida nad teadsid, mi-, miks see e, programm ei ole toiminud, aga nagu ma ütlesin, meie keskendusime ainult teatud konkreetsetele punktile oma uuringus. suur tänu, enne kui ma annan sõna proua Ericssonile, mul on hea meel, et kakskümmend viis noort Bulgaariast on kohal siin, osalevad meie kohtumises ja kolleeg Nekov kutsus nad meile külla, nii et tere tulemast. ja ma loodan, et te leidsite, et ka pisut põnev oli see arutelu, mida te kuulsite. nii, proua Erikson, palun. Thank you uh,. Yes. suur tänu. jah, tudengite laenu teema selline on tagasiside olnud konsultatsioonidest ja rakendamisel oleme näinud, et tõesti raske on olnud käivitada seda. ja see ei ole olnud lihtsalt piisavalt atraktiivne ka finantsvahendajate jaoks. meil on vaja see vahendajate kaudu suunata toetuse saajateni ja Need viis või kuus, kes seda seni on teinud, ka neid me pidime veenma, et see peaks neile huvi pakkuma ja kui finantshuvi puudub, siis ka ei tegelda sellega. nii et see on osaliselt probleeme tekitanud. ja me oleme otsustanud loobuda sellest uues Orasmuse programmis need, kes toetavad seda äh, ideed, sest tegelikult vajadus on endiselt teie arvates olemas, siis äh, Invest EU määruse raames on võimalik äh, hõlmata erinevaid toetuste vorme, mitte ainult tudengite laenud, vaid ka investeeringud haridusse ja nii edasi Eh, see ei ole mitte ainult haridusele suunatud eh, võimalus, see on laiem, aga võimaldab seda. nii et tegemist, teoorias võiks see teema jätkuda ja huvipakkuv oli ka keele küsimus. jah, me mõistame, et mõnikord keel võib osutuda tõkkeks liikuvuse teel ja just sel põhjusel selle maikuuse paketi osana, millest Äh, volinik eile rääkis, on ka eraldi keeleõppe edendamisele toetus ette nähtud, aga on vaja süsteemid läbi vaadata ja julgustada keeli õppima juba varajasest east. ja meil on mitmeid häid soovitusi antud ja loodetavasti liikmesriigid ka kasutavad neid meie ettepanekuid ja julgustavad rohkem äh, õppima välismaal. meil on programmi sees ka olemas selleks instrumendid, aga loomulikult eh, on vaja, et alus oleks hea, enne kui hakatakse keeleoskust veel täiustama ja edendama. suur tänu jah, ma mäletan seda arutelu, mis eh, toimus eh, õppelaenude üle. Eh, mina tol ajal mäletan, et see oli väga vastuoluline teema ka siin komisjonis ja üldse ei olnud selge, et kas see instrument hakkab toimima või peaks ta hoopis temast loobuma, aga otsustasime, et proovime ära ja siis, kui nägime, et seda väga ei kasutata, et siis saab sellega peatada, mõtlesime tollal. aga me arvasime, et mitte ei pea erapankade kaudu tegutsema, vaid Euroopa Investeerimispanga kaudu pigem, et selline võimalus vähemasti ette näha, oli meie mõte. aga leidsime ka, et kui seda ei kasutata, siis vähemasti raha ei lähe eh, kaduma Erasmus programmist nii et võib-olla majanduskomisjoniga peame veel selle üle järele mõtlema. nii et oleme jõudnud variraportööride vooruga ühele poole ja nüüd saavad sõna ülejäänud liikmed, kes sõna on soovinud. palun piirduge kahe minutiga. meil on veel tund aega, aega selleks, nii et saate kõik sõna, kes soovite. Mihhail Soidorov on esimene Eh, suur tänu, eh, proua esinaine. Eh, jah, ma hindan seda, mis komisjonid ettepanek kuna on tulnud, et kasutame seda, mis ennast on õigustanud tulevikus ja jätame kõrvale selle, mis ei ole ennast õigustanud ja terve rida uusi pilootprojekte on ette nähtud ja siin on mul mõned küsimused Discovery EU kohta näiteks. minul on raske selgitada koolides seda äh, keerulist projekti ühelt poolt on meil tegemist projektide äh, konkurentsiga, aga samas jagatakse ka näiteks Eh, rongisõidupileteid ilma igasuguse konkurentsi, konkureerimiseta ja konkursita. kuidas sellesse suhtuda? ja eh, Citizens for EU ja teised programmid. mulle näib, et need teised programmid võtavad raha ära Erasmuse alt mille eesmärk on ennekõike haridus, sotsiaalküsimused, kultuuriküsimused ja ma arvan, et pilootprojektiga see kõik muutub teravamaks. Euroopa ülikoolide teema nüüd. me arvame, et juba täna on need mm, Oiva keskused tähtis teema, suurepärased tulemused, mingi Euroopa märgis aga kui nüüd tahetakse välja noppida neli-viis Euroopa ülikooli, siis ma ei arva, et see oleks eh, mingi parimate tulemuste levitamine, vaid elitaarsete eh, ülikoolide tekitamine. ma arvan, et me ei peaks mingeid poliitilisi mälestusmärke hakkama endale rajama. suur tänu Discovery EU kohta. E, jah, seda ei ole defineeritud siin määruse tekstis, see on, see on üks mõiste, e, mida siin silmas peetakse, lõppkokkuvõttes on see komisjoni kätes. proua Erikson. jah, e, kõik sõltub asjaoludest. Discovery EU me peame seda nägema kahefaasilisena, see, mida me praegu teeme ja oli ka soov selline, et kõigepealt ettevalmistava tegevusena Discoveryt rakendada ja tuleb tegutseda kiiresti, me oleme teinud oma parima selleks pilootkorras. esimesed noored saavad juba reisida, sel suvel oli meie eesmärgiks. ja peab toimuma mingi selekteerimine ja me leidsime, et äh, jah, et konkurss ei ole suurem asi, mõte see on pilootprojekt, aga tagasiside sellest on olnud suurepärane, see on väga palju tõotav projekt. aga tulevikus, praegu on meil ettevalmistava tegevusega tegemist, seal ei ole midagi pistmist Erasmus plussiga, tegemist on pilootprojektiga ja ettepanek nüüd on õppida sellest pilootprojektist ja võib-olla tulevad järgmised, järgmisel aastal ja siis õpime edasi aga tahame teha tugeva ettepaneku hea algatuse aastast kaks tuhat kakskümmend üks peale. E, jah, me, e, kui see peaks olema osa Erasmusest, siis peab see kokku minema üldiste eesmärkidega seal, näiteks väga tugev õppe ja haridusaspekt peab sellisel juhul olema. nii et meil on nüüd välja pakutud raamistik nagu ikka, me üritame välja arendada, välja töötada äh, algatuse ja siis rakendada ja oleme valmis selle kallal ka teiega siin mõtteid vahetama ja tulevikus peab olema tugev õppe aspekt, Discovery uus ja sellel peab olema ka tugev kohapealne mm, rõhk, kohalikud Äh, noorsoorganisatsioonid ja muud organisatsioonid tahame tugevasti kaasata, et need inimesed, kellel tavaliselt ei ole võimalik endal reisida, saaksid seda teha tulevikus, see on meie mõte, ettepanek tulevikuks. jah, ma arvan, et see seondub meie aruteluga kogu Erasmus pluss määruse üle ja siis me arutame ka seal, kuidas Discover EU-d kuidagi paremini hõlmata ja kuidas rohkem siduda Erasmuse eesmärkidega, mis on haridus ja liikuvus. et ei ole lihtsalt ringi reisimine mööda Euroopat, vaid ka äh, kohtumised ja haridus. nii ametlikke kui ka mitteametlikke võimaluste kaudu. me mõtleme selle üle Helga Trüppel, palun. suur tänu, Petra. alustan sellest, et minu jaoks on väga oluline rõhutada seda, kõik te teate, et siin saalis kõik, et tegemist ei ole ainult õppimisega, õppeprogrammiga, vaid eh, me mitte ainult õpilasi ei pea silmas, vaid ka noori ettevõtjaid. Erasmus Mundus on meil ja sellel on rahvusvaheline mõõde, mida ka ei tohi unustada ja loomulikult sotsiaalsed komponendid on meil eesmärgiks seotud. Eh, mitte ainult eh, aidata neid, kes on juba hea hariduse saanud, vaid ka pöörata suurt tähelepanu nendele, kellel ei ole nii kerge elus olnud. esimene märkus, teine märkus, rakendus ja delegeeritud aktid. Petrat toetan siin kahel käel. meie parlamendis tahame komisjoniga tõesti raske arutelu maha pidada parlamendi õiguste üle, kui kõneks on nende programmide ellurakendamine ja me tahame siin olulist rolli etendada. ei saa olla, et komisjon nii äh, Eh, läbipaistmatult oma poliitikat eh, kujundab ja meil üldse mingit sõnaõigust ei ole. ja kolmas teema, eelarve. Petra juba kritiseeris, et see ei ole üldse mitte nii suur kasv, nagu me tahtnuks, me tahaks kolmekordistada. aga Olav Scholz Sotsiaaldemokraatide parteist, tema on meie majandusminister Saksamaal ja ütles, et sellest mis on piisav, aga Petra, äkki ütleksite talle, et ei piisa? Thank you um,. Yes, I think that's a... Uh, jah, ma arvan, et ta, vaja kiiret vastust teile. jah, programm on rohkem kui lihtsalt õpilastele mõeldud, loomulikult ja me oleme üritanud teha tugeva ettepaneku, mis ka kajastab seda mõtet, et asi on hoopis laiapõhjalisem kui ainult õpilased. ja kui me vaatate, kuidas eraldatakse rahalisi vahendeid, näete, et kõik valdkonnad saavad eh, toetust, aga just eh, haridus, koolitus, noorsugu saavad kõige rohkem toetust. ja me oleme saanud eh, selle kohta ka väga positiivset tagasisidet konsultatsioonidelt ja sellepärast oleme nii otsustanud. ja me tahame saavutada ka kriitilise massi, mis täna puudub. nüüd äh, rõhuasetused. määruses on välja pakutud delegeeritud akte kasutada seal, kus määratletakse täiendavaid indikaatoreid ja kus on tegemist seireraamistikuga aga kui kõneks on rakendamine, siis me leiame, et praegune süsteem toimib hästi. meil on olemas raamistik ja me rakendame e, selles raamistikus. meie jaoks on tegemist hea süsteemiga, mida me ei taha muuta. jah, jah, see, et komisjon leiab, et delegeeritud ja rakendus õigusaktidega, eriti rakendusaktidega, kõik toimib suurepäraselt, sellest ma saan muidugi aru. jah, nii on tõesti lihtsam, kui kelleltki sõnaõigus ära võtta. aga ma usun, et me peame siin veel arutelud selle üle. jah, alati, kui programm on üldsõnaliselt sõnastatud, siis rakendusaktid ei ole puht tehnilise iseloomuga aktid enam, vaid ikkagi poliitiliste otsuste instrument ja siin peab on vaja ka nõusolekut nõukogult ja parlamendilt sellisel juhul, nii et ma usun, sellega tuleb meil veel tegeleda. kaks minutit. Madam Chair, three quick points. mul on kolm kiiret märkust. kõigepealt äh, alati, kui me Erasmust arutame, on mul tunne, et äh, järgmised äh, ambitsioonid ei ole alati selged, ähm, kultuurivahetus, ähm, noorte toetamine, tegelikult sellel on vaja poliitilist äh, toetust ja räägitakse alati Euroopa Liidu tugevdamisest, ühtlustamisest, kaheksakümmend kolm protsenti vastanutest ütles, et nad tunnevad peale Erasmust end äh, enam eurooplastena, aga ma ei tea, kas see äh, ei ole mitte märk sellest, et liikmesriike kuidagi õõnestatakse, sõltumatud liikmesriike me oleme siin rääkinud küll äh, sõltumatust riigist, regioonist ja perekonnast, aga muidugi võib te tervitada mõtet, et ähm, näiteks ähm, äh, vähem soodustatud isikute ligipääsu programmile. Äh, aga ma usun, et just ja, ja ma usun, et tegelikult just eh, sellised eh, noortegrupid võiksid rohkem saada võimalusi õppida mujal, sest me teame, et Äh, ühiskond ei ole enam äh, sidus, äh, kõikidel gruppidel on oma huvid ja ma usun, et te jätkate selle suunaga, et annate rohkem ligipääsu just vähem eelistatud rühmadele. ja nüüd Ühendkuningriik, küsimus, kas ta lahkub Euroopa Liidust, jah, lahkub küll, aga vaatamata sellele on on Euroopa Liit ikkagi alles jätkuvalt supervõim ja minu meelest ei ole päris õige, kui Ühendkuningriiki hakatakse selle programmi kaudu marginaliseerima. tänan. proua Erikson, soovite te vastata? me võime ka edasi minna. palun lühidalt. teeme ka lühidalt, ütlen, et ähm, see tagasiside, mille me saime osalejatelt, ähm, on, äh, on ju tõesti selline et, et kaheksakümmend kaheksa protsenti tundis, et nende sotsiaalsed oskused on täienenud, kaheksakümmend viis protsenti äh, tõendas, et nende Euroopa väär-, nende arusaam euroopalikest väärtustest on paranenud ja meie ei ole midagi peale sundinud, nad on ise seda öelnud, see on tähtis. ma tänan, härra Times nüüd, kaks minutit. ma arvan, et on päris selge, et, et äh, eelarve on sajaprotsendiliselt ära kasutatud ja see on juba iseenesest ähm, tõendus selle kohta, et programm on väga nõutud. võin äh, kolleegide arvamust korrata, nimelt Euroopa Parlament soovib, et kolmekordistataks Erasmuse vahendeid. see on väga tähtis. Erasmuse fondi kasutatakse eh, ka selleks, et Euroopa Liiduga tutvuda. muidugi eh, küsimus ei ole Äh, mitte ainult selles, kui palju me tagasisidet, kui palju me tagasisidet saame, aga, aga äh, millist tagasisidet me saame, mida on, on saavutatud ja, ja just selles valguses tuleb vaadata äh, vahendite kasvu, suurendamist ja nüüd muidugi kuulsime siin uurimusest, mis läbi viidi, kolmest meetmest, aga nüüd küsiks, äh, kas äh, tegevust laiendatakse ja äh, ma tean, et te olete ka Malta noortega ühendust võtnud, on selliseid, kes soovivad tõesti, äh, tõesti osaleda, aga nad on tegelikult mitte akadeemiliste institutsioonidega seotud, vaid pigem spordiorganisatsioonides äh, osalejad. ja te rääkisite ka suuremast kaasatusest, äh, Erasmus peab ulatuma laiema grupini, eh, te rääkisite eh, siin kõrgharidusest, aga mitte ainult, rääkisite ka haavatavatest eh, noortest, kas ei ole ka sotsiaalfondi võimalusi võimalik ära kasutada, kombineerides neid Erasmusega, sest lõpuks me soovime ju kõik seda, nagu te ise ütlesite, et mm, tahame, et programm ei jõuaks mitte ainult nendele, kes suudavad endale seda lubada, vaid jõuaks ka nendeni, kes võib-olla ei suuda ise äh, tõesti äh, tasuda selle, äh, selliste õpingute eest ja nüüd kaheksakümmend seitse protsenti samuti ähm, vastas, et nad tunnevad ennast multikultuurses keskkonnas paremini. see on väga huvitav, nad tunnevad äh, end rohkem eurooplastena, aga muidugi ka aktsepteerivad üksteist enam, see on huvitav. jah, äh, uuringule viidati siin. soovite vastata? hea meelega vastan teie äh, seisukohtadele. sport projekti tõesti käsitleti meie uuringus, see on üks valdkond, mis äh, programmi arenemise käigus võiks, äh, äh, võiks vaatluse alla tulla, aga me saime muidugi juba praegu tagasisidet erinevate spordialade kohta muidugi see on üsna väike valdkond, aga just rohujuure tasandil on siin tehtud väga palju ära ja isiklikult ma täiesti nõustun sellega, mida teie rääkisite Äh, võib-olla peaks seda äh, äh, põhjalikumalt käsitleda, meil ei olnud piisavalt informatsiooni, aga tõesti, ka spordivaldkonnas tuleks rohkem koostööd teha. Euroopa Komisjoni enda vahearuanne käsitleb seda palju üksikasjalikumalt. nüüd haavatavad rühmad. ma nõustun jälle täielikult teiega. uue komisjoni ettepanekuga käsitletakse ka seda teemat Erasmus pluss programmi peaks olema tõesti ainult nendele, kes saavad selle kindlasti ise kinni maksta, vaid peaks aitama just äh, Erasmusele ligipääsu kõigi jaoks ja ähm, Erasmus pluss ja Sotsiaalfond võiksid üksteist täiendada, kuidas seda öelda? võib-olla neid vahendeid peaks laiemalt äh, tutvustama. mõnikord on probleem lihtsalt reisimises, tuleks anda mingisugune summa, mis võimaldab ka kaugematest piirkondadest Erasmusega ühineda ja sama äh, puudutab äh, projekte, projekte, mis peaksid olema ligipääsetavad Ähm, ka puuetega inimestele ja siinkohal kindlasti saab Sotsiaalfond aidata, tänan. ma tänan. väga väärtuslike mõtete eest, proua Erikson. Yes, so um, quickly on. ja ma teen väga kiirelt nüüd. tähtsad mõtted Te küsisite ka osalejate numbrite kohta või arvu kohta. no ma võin teile öelda, kui, kui teid see huvitab, kui palju osales meie uuringus. või äh, e-, e-, Erasmuse kaudu kavatsetakse kahteteist miljonit äh, noort toetada ja kolm miljonit või enamgi on kõrghariduse äh, valdkonnas siis kaks miljonit üldkeskkoolile, äh, üks koma kaheksa miljonit äh, äh, kutseharidusele ja kolm koma kuus miljonit Discovery EU valdkonnale ning kaks miljonit noorsootöötajatele, sporditreeneritele, õpetajatele erinevates valdkondades. loomulikult need on praegu hinnangulised arvud järgmise programmi kohta, aga enam-vähem on see selge pilt nüüd spordiküsimus. Te nägite, et eelarve spordivaldkonnale on nüüd kahekordistunud, see on meie äh, äh, kindel prioriteet. me jätkame selle valdkonna toetamist, siiani on see olnud väga, väga edukas. Äh, uudiseks spordiprogrammi all on see, et me tahaksime just treenerite ja personali liikuvust suurendada, sest see tugevdab veelgi seda kaasatuse mõtet meie programmis, eh, võimaldab koostööd teha just rohujuure tasandil noortega ja ka nende noortega, kes on vähem soodustatud olukorrast, nüüd vähem soodsas olukorras kaasamu-, kaasamine, see on väga hea, oluline küsimus jällegi, meie otsime võimalusi selleks, et noorsoorganisatsioonidega koostööd teha, et spordiklubidel oleks oma äh, roll ka, et nad saaksid äh, leida neid noori, kelle peale võib-olla meie ei tule, et äh, otsida neid noori, kes vajavad tuge, et osaleda Erasmuses see tähendab proaktiivset Äh, Rasmuse laiendamist ja nagu te siin ka nimetasite, äh, grant, grantide tase tuleb uuesti läbi vaadata, aga vaadata just selle pilguga, et need Äh, äh, julgustaksid noori, äh, vähem soodsas olukorras olevaid noori ja ka erinevates piirkondades olevaid noori osalema Erasmuses nüüd ESF pluss Sotsiaalfondi küsimus. tõesti, seos on väga oluline võib-olla mõned sektorid teevad omavahel veelgi, veelgi äh, tugevamat või, või, või tõhusamat koostööd, tihedamalt koostööd kui, kui siin mõnes äh, sektoris äh, väheste oskustega noori kindlasti tuleb aidata ja, ja, ja ESF on, on selle kaudu väga palju ära teinud ja ESF pluss kindlasti võimaldab noorte oskusi täiendada ja, ja uusi oskusi õpetada liike, liikmesriikide ülene koostöö, liikuvus, Erasmus ja ESF saavad siinkohal väga palju koostööd ära teha, vaatame, milline on ühe või teise programmi äh, kaasamise loogika. Silvia Kosta, kaks minutit. Teie uurimus on äärmiselt äh, huvitav ning äh, kindlasti see mõjutab ka poliitilist atmosfääri see la-, eh, tähendab, et eh, pro-, kas programm laieneb arvuliselt või eh, ainult teoreetiliselt? ning ma tahaksin selgitust ka selle kohta, millised on lõppeesmärgid, sest sest selleteemalised konsultatsioonid on ju tom-, toimunud Eh, oleks hea, kui programmid oleksid sidusad ka üldise strateegiaga, ehk siis üles ehitada Euroopa haridus, üles ehitada hariduspiirkond Euroopas ning veel konsultatsioon, konsulteerisin mõne küsimuse kohta. kõigepealt eh, mulle tundub, et võrreldes uue eh, eelarve ja vahenditega tähendab seda, et erinevate sise, eh, programmides sisemise proportsioonid muutuvad. Eh, minu meelest eh, ka magistritest on räägitud. noored, täiskasvanute koolitus ja õpe ja samuti ka kõrgemates koolides õppivate õpilaste vahetus ning sellega on seotud ka ambitsioonikas programm ma ei näe viiteid, konkreetseid viiteid Erasmus Mundusele, mis olid minu jaoks väga olulised ja teame eelarve kohta on öeldud siin juba väga palju. jah, tõepoolest oleme suurendanud eelarvet kahekümne viie miljardi võrra. peame ka, küsimus on see, kas on sisse viidud siiski kõik see, mis muudab, mis puudutab äh, vabatahtlikkust ja äh, äh, kas Euroopa ja kust saab eel, Euroopa õpilaste harta endale eelarve? niisiis see, mis puudutab programmide õigeaegsust, me räägime, et meil on vaja äh, soot-, Euroopa Sotsiaalfondist rohkem kui muudest fondidest või programmidest toetust. Äh, niisiis, see oli minu poolt kõik. siin oli paar küsimust proua Van de Graafile, soovite vastata? Uh, yes, thank you. Uh, regarding your comment that Maud Teie küsimus selle kohta, et kas kasusaajaid võiks rohkem olla, mina võin teadlasena alati öelda, et see annab lisaväärtust ja äh, alati tuleb leida rohkem inimesi, kes saaksid osaleda, aga äh, igal pool, nii nagu ka teadusprojektides, tuleb teha oma valikud. Äh, peab ütlema, et erinevate kasusaajatega suhtlemine oli väga, väga värskendav ja väga huvitav aga alati võib paremini teha, nüüd äh, uuring andis meile ka äh, sellist äh, kvalitatiivset informatsiooni, mida ma võib-olla kirjandusest ei oleks leidnud. nüüd teised kommentaarid, äh, ma ei saa kommenteerida detailselt kõike, mida te, millest te rääkisite, muidugi me nägime, et vabatahtlikku tööd ka tehti. ja ma annan kolleegile sõna, palun Vielen herzlichen Dank. Frau Erikson, bitte. proua Erikson. Thank you uh,. suur aitäh. tõesti olulised märkused. tahtsin öelda, et äh, ettepaneku eelsed konsultatsioonid äh, hõlmasid miljonit vastust paljud vastajatest olid ka need lõplikud kasusaajad, kes osalesid programmis ja eh, nad eh, tõdesid, et nad on eh, sellest programmist abi saanud ja nüüd küsimus ei ole mitte ainult sellest, kuidas läbi rääkida programmi, programm tuleb detailselt läbi mõelda ja ette valmistada. mida me praegu teeme? meil on väga hea koostöö Äh, rakendusasutustega, kõikide nende sidusrühmadega, kellel on midagi ka panustada sellesse programmi, kõiki tuleb kaasata äh, rakendusfaasi ettevalmistamisse. seega äh, võib-olla me peame rohkem konsulteerima lõppkasusaajatega, aga lõpp, lõpuks tõesti mm, ma ei saa praegu täpsemat informatsiooni teile anda. igal juhul on tähtis alati taotlejate seisukohast ka vaadelda, kuidas programm rakendub ja nüüd äh, vabatahtlik töö. Äh, õige tähelepanek. Euroopa Liidus oli ka vabatahtlik äh, töö hinnatud, meil on solidaarsuskorpus nüüd loodud, aga see noorsootöö peatükk tegelikult on, on kaks korda laiemaks muutunud kui varem. ega see ei ole sugugi kaotus et see on lisaks Erasmusele. see on väga oluline teema. nüüd huvitav äh, tähelepanek oli ka see, et, äh, et vabatahtlik äh, vabatahtlikult töö finantseerimine oli kõige kulukam Erasmuse all ja nüüd äh, tõsteti see Erasmusest välja ja nüüd te saate aru, kuidas need asjad on äh, paika pandud. tegelikult on kõik valdkonnad saanud rohkem kui kaks, rohkem kui topeltraha, seega osavaldkondi tõesti äh, vajasid nii-öelda kriitilist massi taha. püüdsime noorsootööd, kutseõpet ja kooli, äh, koolitööd just eriti toetada. ja siis veel üks küsimus, üliõpilaskaart see on meie pilootprojekt, oleme selle juurutanud ja erinevate projektide kaudu tegeleme sellega. see üliõpilaskaart peaks kahe tuhande kahekümne esimese aasta esimesest päevast, see tähendab uue programmi rakendumisest, kohe kasutusele tulema. härra Nekov, härra Nekov, palun kaks minutit. Petra, искам я да приветствам групата, моята група от България. Сред... Suur tänu ma tahaksin oma külalist tervitada siin, need on Bulgaaria noored, kes on õppinud koolis digitaaltehnoloogiat ja eh, nemad on ka põiminud neid väikesi eh, Martinitsa eh, paelakesi, mida ma teile märtsikuus jagasin samuti äh, ähm, oleme me huvitatud äh, elupõlisest õppest nüüd kahekümne viiendast eluaastast kuni kuuekümne viienda eluaastani peaks äh, kõik olema kaasatud õppimisvõimalustega, aga ainult neli protsenti lahti äh, äh, sellest praegusest äh, Erasmuse eelarvest Euroopa Liidus pühendatakse elukestvale õppele kakskümmend viis protsenti kuni kuuskümmend kakskümmend viis kuni kuuskümmend viis, see elanike rühm saab Bulgaarias kaks protsenti eelarvest. kujutage ette, et me tegelikult saaksime ju Erasmusega selles samas vanuserühmas kakskümmend viis protsenti eh, inimesi hõlmata eh, ja pakkuda neile elukestva õppe võimalusi. nüüd palju lapsi eh, Bulgaarias pärineb vaesematest peredest ja isegi kui nad sooviksid Erasmus plussis osaleda, ei saa nad endale seda lubada kas te olete mõelnud sellele, mida teha? näiteks äh, suurendada just selliste laste jaoks stipendiume. tänan. proua Erikson. Yes. Uh, yes, so thank you for this question and uh, hello to aitäh küsimuste eest ja tervist kõigile Bulgaaria õpilastele. ma tahtsin öelda, et te räägite, viitate ilmselt liikmesriiki, riigipõhistele eesmärkidele, mis on sätestatud kõigis riikides äh, koolitusküsimustele äh, ja me ei saa muidugi eeldada, et Erasmuse programm iseenesest aitab seda saavutada, see võib loomulikult lisada äh, Äh, olla panuseks, äh, olla lisainstrument, aga see on üldiselt ikkagi seotud liikmesriikide endi äh, poliitika ja jõupingutustega elukestva õppe osas. kui vaatate seda, kui palju noori selle asjaga kokku puutunud on praegusel hetkel, neli, vähem kui neli inimest saavad toetust Erasmus pluss programmist, loodetavasti uue programmiga võib, äh, jõuame vähemalt kümne protsendini noortest. kuid äh, ei saa seda äh, sajaprotsendiliselt äh, garanteerida ning mis puudutab nüüd äh, äh vaesemaid õpilasi, siis eh, peame mõtlema selle peale, kuidas, eh, kuidas stipendiumite määr saab eh, aitamata olla toeks kõige ehm, keerulisemates olukorras olevates noortele, aga me ei saa lihtsalt kompenseerida stipendiumite läbi liikmesriikide pädevust ja vastutust hariduspoliitikasse. nii et me ei saa kompenseerida seda, mis äh, on liikmesriigis juba vastutavates sektorites olemas, aitäh. ma tänan. jah, mis puudutab kaasavust, jah, on abiks see, et just äh, suurenevad rahalised vahendid noorsoo teemal. Äh, ja kus on tegemist ametliku ja mitteametliku õppega Eh, mitmesugused piiriülesed projektid eh, ja kus meil on võimalik aidata noori, kes on eh, ebasoodsamat sotsiaalset päritolu, et nemadki hõlmata paremini. see on tähtis. ja nüüd eriti, mis puudutab sellist diferentseeritud väljamakseid, stipendiumite tagamist Erasmuse õppuritele. siin komisjon on öelnud, et liikmesriigid tegelevad sellega. ma ei arva, et see oleks hea mõte, sest siis tekitab see ka ebavõrdse jaotamise liikmesriikide vahel pigem selle küsimuse suunaks meie ekspertidele. viimastel aastatel oleme näinud äh, liikmesriikides, et äh, endise Comenius programmi mm, vallas, kus tegemist oli üliõpilaste õpilastvahetustega, et Erasmus pluss on siin nõrgem olnud. kõigepealt on äh, avalduste esitamine väga keeruliseks osutunud ja need, kes varem Komeeniumist kasutasid mm, nagu tunnetavad, et nüüd asjad enam ei suju. kas teie uuring on ka sedasama kinnitanud? et, et kas siin mitte Rasmus ei ole siiski nõrgemaks jäänud? ja võib-olla tulevases programmis annab siin midagi muuta, kui teie samasugusele järeldusele muidugi tulite uh,? Thank you for that question. aitäh küsimuse eest. ma peaks vastuseks ütlema, et ähm, see on seotud natuke sellega, mida ütles härra Lahkov natuke aega tagasi. me tõepoolest äh, kõigepealt võtsime arvesse seda, et mitmed riigid ütlesid äh, et äh, koolipõhised projektid on muutunud keerulisemaks seoses taotlusprotseduuriga ning finantseerimisnõudmistega äh, partnerite poolt äh, ning seda ei ole kooli jaoks lihtne teha. kohtusime väiksemate organisatsioonide esindajatega ning neil on kõigil see nii palju ühist, et nad, et tihtipeale on neil raskusi ähm, äh, taotlusmenetlusega, mis on ka loogiline, sellepärast et tihtipeale äh, äh, mitmed erinevad organisatsioonid taotlevad Erasmus plussi, kuid tihtipeale on nii, et, et ähm, on raske leida aega ja vahendeid selleks, et kõik nõudmised täita ning väga palju läheb aega taotluse koostamiseks, tihtipeale ei ole taotlused olemas positiivsed, nii et äh, me üritame nüüd äh, tegeleda just rohkem väikeste organisatsioonidega, mis tegelevad äh, raskes olukorras olevate inimestega ning tihtipeale ning riigidepõhised raportid on meile sellest andnud ka, olukorrast andnud parema ehm, ülevaate. praegusel hetkel võib öelda, et äh, praegusel hetkel on, oleme oma uurimustes rõhutanud, et, äh, et, äh, et lihtsustamismenetluse lihtsustamine on kõige parem, mis me teha saame aitab äh, kaasata rohkem taotlejaid. suur aitäh teile! jah, vielen herzlichen Dank. Äh, suur tänu. ma arvan, et äh, see läheb ka kokku sellega, mida meie oleme märganud, et need, keda me tahame programmis näha ja kes on meile ka vastuseid andnud, on öelnud, et kõik on väga keeruliseks läinud ja mis puudutab äh, koole, siis liikmesriigidki peavad siin äh, palju ära tegema, et õpetajad on ju lõpuks need, kes sõnastavad need taotlused ja projektid käivitavad, et äh, tulevikus ei peaks nad sellega tegelema oma vabast ajast. jah, praegu ei, ei tohi nii, et sõltub kõik nende pühendumusest, vaid et ka liikmesriigid näeksid ette võimaluse, eh, kuidas eh, võimaldada neil tegeleda nende asjadega mitte ainult oma eh, vabast ajast, vaid ka tööajast. ja siingi oleks vaja jah, suuremat koostööd, sest see ei ole ju tegelikult mingisugune vaba aja veetmine õpetaja jaoks, vaid see on osa tema tööst ja liikmesriigidki peaksid seda tunnustama. ja et selleks ka aeg siis ette näha õpetajatele, aga see on muidugi liikmesriikide ülesanne. suur tänu, täna me oleme jõudnud selle aruteluga lõppu. suur tänu teile, proua Van der Graaf ja proua Erikson, suur tänu, et nii kauaks jäite ja pikalt vastasite meie küsimustele, see oli väga mõttekas ja hea arutelu. ja komisjon nüüd juba ka teab, et milliseks aruteluks ta peab valmis olema meiega tulevikus. nimelt paindlikkus jah, aga mitte iga hinnaga. meie, meie seisukoht ja mitte selle hinnaga, et et kui kõneks on poliitilised otsused, siis parlament jääb nende tegemisest välja. sellega me nõus ei ole, sest meie koos nõukoguga peame saama poliitilisi prioriteete seada ja me peamegi seda koos tegema. ja kindlasti ei saa nii, et parlament annab vabad käed komisjonile et lihtsalt esitatakse mingi pealkiri ja nimetus ja nähakse ette rahasumma ja siis komisjon ise otsustab, kuidas selle rahaga neid eesmärke täita, mis komisjon on sõnastanud. nii need asjad ei käi. nii et ma arvan, et see arutelu tuleb meil veel maha pidada. aga on teisigi punkte, kus on vaja edasi mõtteid vahetada komisjoniga ja ka meie ekspertidega. ja loomulikult kõik tahavad tulevik, kes tahavad tulevikus seda programmi kasutada, on kutsutud meile siia külla, et oma ideid välja pakkuda ja märkusi teha komisjoni ettepaneku kohta ja siis saame meie need oma dokumentidesse sisse kirjutada suur,. suur-suur tänu äh, meie raportöör härra Timeh meie raportöör alustab eh, kohe oma tööga kiiresti, nii et me saaksime edasi liikuda. ja loodetavasti veel meie ametisoleku ajal saame ka esimestest tulemustest teiega rääkida suur,. suur-suur tänu ja meil on veel üks päevakorrapunkt täna. ma kuulen, et härra Lokkekaart on Äh, seal väljas äh, äh, praegu, aga teda meil on vaja siia kohale saali, sest tema on meie raportöör, aga tänan meie külalisi, te saate nüüd kohvi minna jooma või ükskõik mida muud meeldivat teha So, Martin is here or... ja okei okay.. Martin on kohal, hästi So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich... kallid kolleegid, läheme kiiresti edasi, siis loodetavasti õnnestub meil ka kiiresti lõpetada. see on meie kõigi huvides, kas pole, et me eh, seda enam silmas pidades, et meil on ka pärastlõunal veel tööd vaja teha. nii et me tuleme üheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, nimelt kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarve ja meil on arvamus koostatud eh, ja meie eh, raportöör on Morten Lokkekaart. muudatusettepanekuid saab esitada kuni kahekümne teise juunini kella üheteistkümneni. tahtsin seda teile veel meelde tuletada. me leppisime kokku, et muudatused eh, kõik peavad olema inglise keeles, kui mul õigesti meenub. oli nii? ma annaksin kohe sõna Morten Lõkkekaardile, et tema tutvustaks asjade seisu. Morten, palun, viis minutit. jah, ma üritan kõigepealt suur tänu kõigile hea koostöö eest. jah, selle arvamuse kallal, mis puudutab kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarvet, jah, töö sujus, te teate, et mandaat eelarvele eh, läheb arutusele ka juulikuisel täiskogul. Eh, nüüd te olete näinud ettepanekut üheksateistkümnenda aasta eelarve kohta oma silmaga. ja mida meil on nüüd vaja teha, meil on vaja kultuuri osa eelarvest käsitleda. ja see saab olema ka aluseks meie muudatusettepanekutele, mida me näeme siin, tulen eelarve juurde kõigepealt üldiselt ja siis eelarveridade juurde. üldised küsimused, kõige tähtsam on Erasmus pluss, mitmeaastane eelarveraamistiku läbivaatamine nägi ette täiendavad sada miljonit eurot kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend perioodiks, selleks et maksimeerida selle programmi tõhusust ja mõju kakskümmend kuus miljardit eurot äh, kuni aastani kaks, kakskümmend kuus miljonit eurot kuni aastani kaks tuhat üheksateist. jah, äh, kõik valdkonnad, sealhulgas ka sport on üldjoontes hästi kaetud haridus ja koolitus on keskmes ja noorsugu on ka ennekõike keskmes. kakskümmend kuus miljonit eurot on vaja jagada kahe rea vahel, kaheksakümmend kaheksa protsenti haridusele ja koolitusele. ja see on umbes kakskümmend kolm miljonit ja kaksteist protsenti noorsoole ja see on umbes kolm miljonit. nüüd, mis puudutab Euroopa Solidaarsuskorpust pärast kolmepoolset kokkulepet möödunud nädalast komisjon saadab muudatusettepaneku ja selleks, et kajastada kolmepoolsetel kokku lepitud. nii et ei ole vaja nüüd muudatusettepanekuid meil sellepärast eh, omalt poolt teha, et neid kokkuleppeid kajastada. nüüd loov Euroopa ja meedia pluss kaks miljonit eh, juurde eh, meediale et jätkata eh, ja ettevalmistavaid tegevusi katta. Eh, kodanike Euroopa, Europe for Citizens, siin me tahame tagasi saada selle raha, mis võeti ära selle algatuse alt. üks koma üks miljonit me tahame reale eh, tagasi saada, mis see on rida üks kaheksa null neli null üks üks. ja samuti me lisasime üks koma kaks miljonit Euronetile vastavale reale. see on lisaks kahe koma ühele miljonile, millega komisjon nõusse jäi ja siin me tugiseme e varasematele e aruteludele, et meil on seda võrgustikku vaja. ja näib, et nüüd tõesti asjad on liikuma läinud ja arutelude ajal me nägime, et see on lihtsalt algus alles. meil on vaja isegi rohkem ette näha, et realistlikumad olla. ma arvan, neli-viis miljonit oleks vaja selleks, et Euronet pluss tõesti edukaks osutuks. aga see on algus. ja siis me saame juba selle põhjalt edasi liikuda ja tuletan teile ka meelde, et Euronewsi toetamine eh, on samuti kaetud eelarve mandaadiga kolmepoolsetel. Need on minu esialgsed märkused, kuulan ära nüüd teiepoolsed eh, ettepanekud ja selle alusel siis liigume järgmistel kuudel edasi. suur tänu, Morten. Luigi Morgano, palun. kõigepealt ma sooviksin tänada raportööri tema sõnavõtu eest. arvan, et äh, suurel määral oleme me sisu osas nõus. loomulikult ma esitan mõningad muudatusettepanekud, ma arvan, et me peame rõhutama teatud küsimustel eelkõige sellepärast, et oleme seda, äh, oleme teatud küsimusi korduvalt esile tõstnud juba pärast kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet ning äh, Erasmuse osas ei tohi samuti jääda mingil, äh, mingil juhul sammu tagasi astuda, nii et, äh, nii et kõik rõhutavad, et see on parim Euroopa programm, sellel on suurim Euroopa lisandväärtus, seega meil on vaja rohkem, suuremat konkreetsust. ning teine küsimus puudutab loomingulist Euroopat peame äh, mõtlema äh, ka äh, selle kahe miljoni peale, sest see, see on programm, mida pidevalt alafinantseeritakse. ja sellega ei saa välja, nii ei saa välja töötada väärikaid, väärikaid programme, nii et me kõik oleme nõus sellega, et tegemist on võtmetähtsusega programmiga, mis puudutab Euroopa tulevikku ning äh, kui asi läheb arvude nimetamiseks, peame olema oma äh, raskuste kõrgusel ning äh, peame ütlema äh, seda, et kultuur on toetust väärt, oleme seda alati öelnud, aga programmide toetamise nimel peame seda veelgi rohkem tegema. nii et kaasraportööridena oleme nõus sellega, et tuleb teha suuri jõupingutusi selle nimel, et äh, äh, konkreetseid tulemusi saavutada, aitäh! ja, ma tänan, Helga, enne kui ma sinule sõna annan. kas sa oled üle kontrollinud, kas komisjoni eelarve muudatusettepanek puudutab ka solidaarsuskorpust ja vastab sellele, milles te kokku leppisite või kuidas? või me peame sellega veel tegelema. ma ei ole seda üle kontrollinud, aga palun, et sina teeksid seda. sest siis on asjad kindlamad, kunagi ei või teada. aga sõna sulle. suur tänu, suur tänu ka Mortenile. jah, ma tahaksin toetada kõike, mis ta ütles aga kahest asjast räägiks lisaks juurde. kõigepealt Euroopa Solidaarsuskorpus. mul ei olnud aega üle kontrollida, aga ma tahtsin öelda, et ma kindlasti vaatan selle üle ja tähtis on eelarvekomisjonis tagada, et raha oleks olemas. see on kokkulepe komisjoniga ja nüüd on minu ülesanne ja meie ülesanne neile survet avaldada, et tõesti asjad teoks saaks ja ma luban, et nii läheb. see komisjon lubas ju. ja meie nüüd käime neile peale, vastasel korral on neil meiega probleeme. üksteist miljonit ühe aasta jooksul leida ei tohiks olla nii keeruline. ja nüüd Euroopa üldsus ja eelseisvad valimised. Mortonil on õigus, et meil on vaja eelarvestada kogu see võrgutegevus nagu Euronews ja teised, väga hea mudel on juba olemas, meil on vaja sellist televisiooni ja meil on vaja ka Euroneti Euroopa raadiote võrgustikku ja eelarvet on vaja suurendada. Äh, aga meil on vaja suurendada eelarvet nii, et kõik Euroopa riigid oleks enda poolt kaetud ja mis on väga hea, nad teavitavad äh, päevast päeva äh, ja räägivad Euroopa Liidu liik-, liikmetel ühes liikmesriigis sellest, mis toimub teistes liikmesriikides ja nüüd on vaja nõukogule ja komisjonil selgeks teha, et selleks on vaja rohkem raha, see on nende endi huvides eelarvet suurendada. ja Euronewsi ja Euronetiga on meil suurepärased struktuurid juba olemas. ma ei usu, et keegi seda kahtluse alla seob ja Euronewsiga äh, on nii, me oleme seda arutanud varem, et kui meil ei ole Eh, avalikke vahendeid piisavalt, siis tuleb neil pöörduda erasektori poole. ja eh, kuidas siis tagada, et mingisugust sekkumist ei oleks eh, toimetaja poolsesse vabadusse. ja Euronewsiga me ikka näeme, et me anname raha välja ka tõlkimiseks, aga ja ka riikid keeltesse, kus on vaja öö, tõesti tõlkida, aga siis ometi oleme veendunud, et näiteks Ukrainas mm, ei ole tõlget nendel programmidel, mida me tahtnuks, et tõlgitaks. nii et me peame vaatama just Euronewsi puhul, et kas see, mida me oma rahalise toetusega tahame saavutada, kas see ka tegelikult teostamist leiab Euronewsi poolt jah, silmas pidades, et ka erastruktuurid on siin taga. jah, seda ei pea neile ette heitma, et Euronews tahab ka raha teenida. aga sellisel juhul on vaja ka veenduda, et see raha, millega me neid toetame, et seda raha ka sihtpäraselt kasutatakse ja siin mul on kõhklusi ja kahtlusi, eriti mis puudutab toimetaja poolse vastutuse sõnavabaduse, vabadust Euronewsis. ma arvan, et see vajab tähelepanelikumat uurimist, ma ei taha siin kellegi käsi hakata väänama, aga vaadakem seda ja siis selline projekt nagu Euronet pluss, kus tegemist on võrgustikuga või Arte projektiga, kui tegemist on, et tõesti ka toimuks tõlge nii, et vähemasti kaheksakümmend protsenti elanikkonnast äh, mõistaks. Äh, mul rohkem sõnasoove ei ole, mis tähendab, et ma annan äh, komisjonile sõna. kas teil on märkusi, komisjon? näib, et mitte. sellisel juhul veel kord Morten. Well, thank you very much and just uh, uh, want to thank suur aitäh, ma sooviksin lihtsalt tänada variraportööre eh, ning eh, tahtsin lihtsalt paar kommentaari lisada, mida ma samuti toetan. tõsi on ka see, et Euroopa see eh, on mitmed olulised programmid liialt vähe rahastust saanud ning iga aasta oleme me sedasama öelnud, vähemalt nii kaua, kui mina olen Euroopa Parlamendis olnud nii et äh, meie komisjoniga, äh, komisjonis peame, meie siin komisjonis peame olema ühtsed äh, olulisemate programmide toetamisel. sest komisjon ja nõukogu soovivad, teevad suuri sõnu, aga mitte ei järgne neile teod, selleks aga tegusid teha on vaja raha, seda peab ka ütlema nii et äh, äh, ootan edasisi muudatusettepanekud. Mhm. nii et äh, ma olen täiesti nõus enamusega, mida kolleegid ütlesid. ja äh, teeme kõik selleks, et äh, meie põhimõtteid järgitaks, nii et äh, väga oluline viimane punkt, mida te ütlesite, juhataja. peame mõtlema selle peale, kuidas äh, fina- äh,, finantsvahendeid struktureeritakse, mina olen juhatusega arutanud seda asja ja ja mul on üsnagi põhjalik arusaam sellest, et mis toimub ja kuidas finantseeritakse. ja mulle on kinnitatud äh, Äh, et äh, meil parlamendil on vaja äh, tõhusamat finantseerimissüsteemi. see on ka ajaloolistel põhjustel, me teame, mis toimus paar aastat tagasi, kui probleemid olid tekkinud, meil on vaja arutelusid ja loomulikult üritame olla nende arutelude juures esirinnas ja see puudutab loomulikult ka Eranet Plussi ja teisi häid algatusi. meil on vaja poliitilist arutelu prioriteetide kohta, kui näeme, et täpselt, kui palju meil raha eh, eh, lõpuks kokku saadud on, see arutelu alles algab. loodetavasti ma saan, ma loodan, et me saame raha eh, kõige jaoks juurde ja nende algatuste jaoks eriti, meil on neid tõesti vaja võib-olla see on praegu parim hetk selleks, et seda rõhutada. peame selle asjaga lõpule minema ja loomulikult ma toetan seda mõtet, nii et ootan nüüd huviga muudatusettepanekuid. ja, ma tänan. seega oleme oma tänase ennelõunase tööga ühele poole jõudnud lugupeetud tõlgid, ma lubasin, et me oleme kaheksateist kolmekümneks lõpule jõudnud oma tööga ja pea tund aega varem lõpetasime, aga me oleme kõik selle üle väga rõõmsad, siis on meie lõunapaus lihtsalt pikem ja ma tuletan teile meelde, et kahekümne teise juunini kella üheteistkümneni saate muudatusettepanekuid teha ja ainult inglise keeles. ja aitäh, Morten, sulle tehtud töö eest ja suur tänu juba ette eda-, eelseisva töö eest ja kohtume jälle pärastlõunal kell kolm ja siis on meil arutelu komisjoniga loova Euroopa programmi üle. jah, ma loodan, et teid on palju siin kohal, aga seniks ilusat lõunapausi.